et edasi reindustrialiseerimise teel. suur tänu, arutelu on käesolevaga lõppenud, raportite üle hääletatakse homme ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on ühine arutelu teemal ühtekuuluvus, siin on erinevad raportid Rosa Tamato raport VKE-de konkurentsivõime suurendamine, härra Valkar Selsisso raport ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad, kolleeg äh, Iskra Mihhailova raport teemal Euroopa territoriaalse koostöö parimad tavad ja innovatiivsed meetmed ning äh, proua Presso raport Euroopa Liidu Alpi piirkonna strateegia ja esimesena saab äh, sõna kolleeg Rosa D'Amato maksimaalselt neljaks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada kolleege, variraportööre, kellega meil läbirääkimised kujusid väga hästi. see raport, mis regionaalasjade komisjonis vastu võeti, ta seadis endale eesmärgiks saada üldpilt Euroopas toimuvast täpsemalt ja täpsemalt eesmärgist number kolm Euroopas on miljoneid VKE-sid. VKE-d on siis ettevõtted, kellel on kuni kakssada viiskümmend töötajat ja neid on, nad annavad Euroopas seitsekümmend üks koma neli protsenti tööhõive kasvust. Nad on tootnud üle saja miljoni töökoha viimasel ajal ja tulud on väga paljudele inimestele suured. VKS-id on väga palju, mikroettevõtete arv tõuseb pidevalt, mikroettevõtted on need siis ettevõtted, kus äh, sekkub proua president, proua Tamato, palun natukene aeglasemalt. proua Tamato jätkab kakskümmend kaks äh, miljonit VKE-d on mikroettevõtted väga paljud VKT-s on äh, mikroettevõtted. jah, ähm, praegu on küll vahendeid eraldatud päris palju, seitsekümmend miljardit eelmisel eelarveperioodil äh, ja nüüd kolmkümmend üks miljardit, kuid nendest ei piisa. praegune kasinuspoliitika on tegelikult sisenõudluse lämmatanud. tuleb mõelda ka seda, et praeguses äh, bürokraatiamasinas on VKT-l väga raske üldse äh, leida rada ja investeerimised on võimalikud. väga oluline on see, et äh, avalike hankesüsteemid oleksid läbipaistvamad ja et avaliku hanke süsteemid avaneks kõigile, ka VKE-dele, et nad saaksid tulevikus ka nendes osaleda. tuleb olla ka väga valvas ja pöördun sellega Euroopa Komisjoni poole seda, mis puudutab äh, VKD-le välja makstavaid summasid, mis on jäänud kogu aeg viibima, me ei saa mitte mingisugune juhul lubada seda, et Euroopa VKE-d ei osaleks projektides, sellepärast et nad ei usalda meie tänast süsteemi. sekkub jällegi härra president, proua D'Amato, palun üritage anda endast parim ja natukene aeglasemalt rääkida maailmas on äh, keeli, äh, millega me oleme tegelikult äh, leppinud ka aeglasemas vormis kui itaalia. Teil on sama probleem nagu härra Capatol, te mõtlete kiiresti ja räägite kiiresti, itaalia keeles on see tavaline, aga sellegipoolest tuleb need ka tõlkida saalis ja, ja meil on sünkroontõlkesüsteem, mis, mis vajab natukene aega. jah, me peame olema valvsad, ma ütlesin ja ma pöördun siin komisjoni poole, ei tohiks unustada seda, kui oluline on äh, juurdepääs äh, rahalistele vahenditele. VKE-d ja mikroettevõtted on tõsiste raskuste ees. väga raske on nendel saada juurdepääsu äh, näiteks pankade rahastamisele. tuleb leida ra-, lahendused, praegused lahendused ei ole oma ülesande kõrgusel jah, puuduvus on ühtekuuluvuspoliitikaga ülereguleerimine, innovatsiooni puhul takistused, seadusandlus on väga keeruline ja VKE-d ei saa sellest abi. meie pakume välja Euroopa-ülese toetuste süsteemi, mis keskendub konkreetsetele sektoritele, tootmissektor, eh, uued tehnoloogiad, ehitussektor, eh, keskkonnasõbralikud autod, eh, nutikad elektrienergiavõrgud, kuid läheneda tuleks igale regioneelile eraldi ka ringmajandust tuleks toetada. meie peamine eesmärk on are-, majandusareng, majandusareng, mis oleks aga jätkusuutlik ja kestev. ja eriti peame keskenduma äh, nii-öelda rohelistele töökohtadele, ärgem unustagem äh, ähm, tootmissektorit, ümbertöötlemist, äh, seda, et oluline ka nendes sektorites tagada konkurentsivõime, nendes ongi ka palju tegevaid VKE-sid meie kaubanduspoliitika on väga tähtis, me teame seda. VKE-d äh, lisaks sellele kannatavad väga kõrgete energiahindade all ja dekarboniseerimisprotsess on samuti koormav või rändekriis, VKE-d võiksid siin pakkuda lahendusi, aitaksid integreerida pagulasi, kes sisenevad Euroopa Liidu turgudele. VKE-d peavad olema ühtlasi globaalsed kui ka äh, lokaalsed suur tänu. suur tänu, proua Tomato. järgmisena saab sõna järgmine raportöör, ka teil neli minutit äh,. härra Sisso, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud volinik. Te teate, millest Euroopa Komisjon käesoleva mandaadi käigus on lähtunud, osa sellest lähtub majanduskasvust ning teiselt poolt kvaliteetsete töökohtade loomisest. Euroopa Komisjon pani aluse nii-öelda nutika spetsialiseerumise või aruka spetsialiseerumise strateegiatele, milles see aga seisneb? see seisneb innovatsiooni, tehnoloogilise arengu ning teadusuuringute kasutamist majanduslikus kontekstis ja seda piirkondade huvides, kui nad on tuvastanud juba oma nõrgad ja tugevad kohad. RIS kolm lähtub äh, siis, äh, tegemist on rakenduskavadega, mis on suunatud konkreetsetele piirkondadele ja tegemist on nii-öelda ex-ante strateegiatega, vastasel juhul ei oleks võimalik piirkondadel üldse fondide rahalisi vahendeid kasutada. Need strateegiad äh, nõuavad nii kodanike, ettevõtete, ülikoolide kui ka äh, asutuste osalemist. Euroopa Parlament, eriti oma regionaalarengu komisjonis, on üritanud raporti kaudu üles kutsuda komisjoni nende strateegiatega jätkata. tegemist on esimese raportiga, mis seda teemat käsitleb parlamendi praegusel ametiajal. meie usume et oleme siin kasutanud väga erinevate ühenduste panust ning raport on saanud ka mainitud komisjoni liikmete toetuse. raportit, raport sai kolmekümne, kolmkümmend kolm poolthäält, vaid kolm vastuhäält raportit täiendati suure hulga muudatusettepanekutega, mis olid ka väga sisukad. kokku sai neid lõpuks siis kakskümmend. raportis tuleb ühelt poolt välja, et Euroopa Liit peab igati pingutama selleks, et jõuda aruka jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuni. tahaksin välja tuua ka selle, et teadusuuringud, innovatsioon ning tehnoloogiline areng peavad olema prioriteetseteks valdkondadeks investeerides regionaalarengu äh, huvides, sest et sellest lähtuvalt on võimalik suurendada konkurentsivõimet ning luua ka rohkem kvaliteetseid töökohti. ühtlasi on vajalik analüüsida nii erinevate piirkondade puudusi kui ka võimekust kindlasti on vaja ka tihedamat koostööd kohalike omavalitsuste ja piir, piiriüleste koostööprogrammide vahel, et tööd ei tehtaks topelt ning kindlasti oleks meil vaja ka usaldusväärsemaid näitajaid. kuna proua volinik on täna siin meiega, siis tahaksin juhtida tähelepanu ka probleemidele, mis nende strateegiatega on tekkinud rakendus- ja ka muudes faasides. suur tänu, järgmisena saab neljaks minutiks sõna järgmine raportöör proua Mihhailova, palun. suur tänu, härra esimees, austatud äh, proua volinik, täna esindan äh, ma esitan ma siin raportit, mis oli arutelul ja leidis vastuvõtmist Regionaalasjade Komisjonis. räägin siis täpsemalt Euroopa territoriaalsest koostööst. me nimetame seda Interreg programmiks. Interre-, selles raportis on toodud välja head tavad, innovatsioon, see, et see programm astub sammu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, kuid viitame ka sellele, et territoriaalsed programmid peaks olema lihtsustatud ja sillutame teed tulevikku. tahaksin selles valdkonnas mainida, et piiriülene koostöö, liikmesriikide vaheline koostöö on viinud selleni, et aastate jooksul on väga paljud head tavad välja kujunenud, teadmisi on üle kantud ja me oleme suutnud paremini võidelda näiteks keskkonnaprobleemidega aga ka selliste raskustega nagu töökohtade kadu, haridusproblemaatika ja nii edasi. meie raport viitab ka sellele, et Interregi eelarve umbes kümme miljardit eurot on ainult osa kaks, on ainult kaks koma kaheksa protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ja see summa kahjuks ei vasta nendele raskustele, mis meie ees seisavad selles raportis on ühtlasi viidatud ka sellele, et Interregi programm võeti vastu üsna hilja ja seega on väga oluline, et liikmesriigid kasutaksid äh, rohkem vahendeid eesmärkide täitmiseks. me kutsume üles äh, liikmesriike ka looma äh, järelevalvesüsteemid ja hindamissüsteemid selleks, et oleks võimalik paremini hinnata mm, seda, mis Interregi raames on saavutatud. väga oluline on Interregi tööd hinnata ka praeguses rändekriisi kontekstis ja vaadata, kuidas on aidanud äh, piiriäärsete piirkondade arengule kaasa. raport mainib, et Interreg on olnud väga tähtis ka innovatsiooni rakendamisel ja sünergiate äh, suurendamisel äh, RIS kolme ja innovatsioonisüsteemide vahel. lisaks sellele tuleks luua ka rohkem suutlikkust koostöö vallas teadusuuringute puhul. sünergia peaks olema ka suurem Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga, Euroopa Investeeringute Fondiga ja rihtida tuleks rohkem kvaliteedile ja investeeringute mõjule. kuid silmist ei tohiks lasta seda visiooni, et innovatsiooni tuleb äh, tagada. see poliitika, territoriaalne koostöö võiks olla suur panus Euroopa ühtekuuluvuspoliitikasse. meie koostatud äh, raportis räägitakse ka koostöögruppide Äh, tähtsusest. kutsume üles liikmesriike rohkem ära kasutama sellist, selliseid võimalusi Interregis, selleks et piiriülest äh, mobiilsust suurendada. ja seda ka läbi seadusandliku raamistiku muutmise lisaks sellele loomulikult keskenduda prioriteetidele, tagada suuremad vahendid eriti integratsioonipoliitikate vallas. ja lisaks rõhutame ka sellele, et võimalusi pakub Interreg palju selleks, et äh, tulevaste programmide aluseks olla ja see võiks siis olla ka ühtlasi meie ühtekuuluvuspoliitika tulevikus ühtekuuluvuspoliitika alustalaks suur tänu, proua Mihhailova ja viimase raportöörina saab esimeses voorus sõna Mercedes Presso, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, austatud härra, proua volinik, kallid kolleegid. ühtekuuluvuspoliitika, millest me täna räägime nende nelja raporti najal, on üks vähestest instrumentidest, mis on tõesti kodanikele mõeldud instrument, äh, toetab äh, konkreetselt äh, kodanikke, tu-, tudengeid ja nii edasi. ja praegu on see üks olulisemaid investeeringute fonde Euroopa jaoks. ühtekuuluvuspoliitika jaoks on see väga tähtis ja et meil on ka Euroopa Liidu Alpi piirkonna strateegia välja kujundatud, sellest räägibki minu raport. Euroopa Liidu strateegia eh, tagab selle, et selles väga suure piirkonna riikidel on võimalik üheskoos Euroopa-üleseid projekte ette võtta ja nendesse eh, investeerida. ja see viib ühtlasi mitmetasandilisele valitsemismoodusele. Euroopa tasand on sinna kaasatud ja mina olen täiesti veendunud aga, et tuleb kindlasti kohalike omavalitsuste ja regionaalsete omavalitsuste rolli parandada. väga tähtis on äh, see, et see piirkond äh, oleks kaasatud kõikidel tasanditel selle strateegia kujundamisse, kui me tahame tulemusi näha. me teame ka seda, et selle strateegia puhul on väga tähtis see, et, äh, et see ei vii mitte ainult piirilisele koostööni, vaid et too-, tekivad tõesti äh, Ähm, kogemuste jagamise võimalused, et äh, ühtsed eesmärgid oleks võimalik äh, saavutada. eesmärgid, mida jagavad kõik ja see on terve Euroopa jaoks äh, tähtis, mitte ainult Alpide piirkonna jaoks. Alpi piirkond on Euroopa lõunaosas väga tähtis ja, ja see on kindlasti seega kas-, oleks seega kasulik, kui me äh, sellele strateegiale rohkem keskendume. selleks, et vastata Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele, keskkonna eesmärkidele, peab see strateegia äh, makromajanduslikud äh, projektid ette võtma ja seega see Alpide strateegia ongi loodud. minu meelest on väga tähtis, et see strateegia nähtaks ka instrumenti majanduse arendamiseks ja töökohtade äh, loomiseks selles piirkonnas ja mitte ainult äh, traditsioonilistes sissetulekuallikates, äh, seal nagu ka turismi, nagu turismis, turismisektoris, vaid et me mõtleksime ka innova-, innovaatilisematele piirkondadele. ja see tähendab seda, et linna- ja maapiirkonnad peavad rohkem tegema koostööd tegema ja kus on võimalik äh, koostööd teha, tuleb seda ka võimaldada nii mägipiirkondades kui ka orgudes ja nii edasi. kuid loomulikult selleks koostööks on vaja vahendeid, kasinuspoliitika seda ei luba, aga tuleb luua investeeringute platvorm tervele Alpi piirkonnale. et äh, tekiksid platvormid, kus avaliku ja erasektori vahendid, et neid oleks võimalik koondada ja rakendada ühtekuuluvuspoliitika vankri ette. ja toetust ootame ka EFSilt. Alpi piirkonna areng on aga võimalik ainult siis, kui me ühendame ta ülejäänud maailmaga. just nimelt Alpide piirkonnas on äh, väga palju selliseid äh, musti punkte kaarel, kes ei ole ühendatud äh, ülejäänud maailmaga. selleks on meil vaja novaatorlikke lähenemisi traditsiooniliste vahenditega, nii et need inimesed, kes tahavad ettevõtteid luua selles piirkonnas, seda saaksid teha ja saaksid seda teha võrdses konkurentsis teiste piirkondadega. seega on vaja seda piirkonda muuta atraktiivsemaks ka noortele inimestele ja oma raportis ma viitan veel sellele, et kõige suu-, suured taristu projektid, mis tulevad TNT alt, on väga kasulikud, aga ei tohi unustada seda, et need peavad olema ühendatud kohalike punktidega. see ei ole võib-olla ülemaailmne lahendus, aga siiski väga tähtis. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Retu. domnule președinte stimați deputați. suur tänu härra president lugupeetud kolleegid, tere õhtust, mul on suur rõõm teiega viibida siin täiskogul ja tahaksin kõigepealt soojalt tänada raportööre proua Damatot, härra Valkartel Sissot ja proua Mihhailovat. tahaksin ähm, mainida siin ka Euroopa Parlamendi regi komisjoni ja tänada teid nelja väga hea raporti eest raportites te keskendute sellele, kuidas ühtekuuluvuspoliitika saab toetada Euroopa Liidu arengut ning räägite ka Alpi piirkonna strateegiast. kuna mul on täna võimalik siin rääkida vaid viis minutit, et läbi võtta need olulised teemad tahaksingi kohe sisulise külje juurde minna. kõigepealt ähm, proua D'Amato raport PKE-de konkurentsivõime suurendamise kohta. Euroopa Komisjon jagab Euroopa Parlamendi seisukohti selles osas, et rakenduskavad lähtuvad nüüd rohkem strateegilistest prioriteetidest, et tuleb siduda ka innovatsiooniga, sest siis on neil ka potentsiaal luua kõrgekvaliteedilisi töökohti, VKE-d, sealhulgas ka idufirmad peavad, saavad, saama kasutada ka toetusprogramme ja neile peab pakkuma erinevaid eh, teenuseid selleks, et nad saaksid asuda innovatsiooni ja kasvu teele. samal ajal peame tagama, et need mehhanismid oleksid kergesti ligipääsetavad VKE-dele just äh, sellepärast olemegi me võtnud kasutusele terve rea meetmeid ähm, programmide lihtsustamiseks. meil oli ka lihtsustamise töörühm, mis toetab VKE-de tegevust, äh, nende töö jõuab lõpule septembrikuus ja üritame ähm, siin finantsraamistikku äh, kaasata ka ähm, e- ühtekuuluvuse aspekti ning kulutõhususe, me teame ju, et seda tasakaalu leida ei ole lihtne. ühelt poolt on vaja reegleid lihtsustada, kuid teiselt poolt on meil vaja tõhusat kontrolli teostada selle üle, kuidas Euroopa Liidu maksumaksjate raha kulutatakse. Euroopa Komisjon võtab teadmiseks selle, et siin on tuldud välja ideega luua platvorm, kus saavad oma kogemusi jagada VKE-d sellel, selles platvormis oleks näha kõik erinevad projektid, mida on rahastatud Euroopa Liidu eelarvest, seda siis riigiti ja seesama käib samamoodi ka VKE-de kohta. nüüd ähm, härra Valkartel Sisso raport Ühtekuuluvuspoliitika ning arukas spetsialiseerumine, spetsialiseerumine teadus- ja innovatsioonistrateegia. tahaksin tänada raportööri sõnavõtu eest ja ühtlasi tänaksin teda ka küsimuste eest. tõepoolest, siin on meil suured väljakutsed ja suurim neist puudutab rakendusfaasi. me peame suutma strateegiat ka koha peal ellu rakendada ja ma olen täiesti nõus teie raporti lähenemisega, ehk siis programme tuleb omavahel paremini koordineerida, tuleb soodustada koostööd ja seda kõikidel eri tasanditel. piiriüles, siin ma räägin nii piiriülesest kui riikideülesest koostööst. komisjon soovib selliseid protsesse omalt poolt toetada, seda ka aruka spetsialiseerumise platvormi kaudu eesmärgiks on olla toeks piirkondadele nende strateegiate ellurakendamisel. ja siin on ka ühe äh, liikmesriigi instituudil väga oluline uurimistöö tehtud selles valdkonnas. Euroopa piirkonnad peavad saama ära kasutada täielikult ühtekuuluvuspoliitika pakutavaid võimalusi, seda äh, koostoimes Horisont kahe tuhande kahekümne ja teiste strateegiliste investeerimisprogrammidega, nagu näiteks Junckeri kavaga nagu te teate, oleme me juba avaldanud ka eeskirjad neile, kes sooviksid neid rahalisi vahendeid kombineeritult kasutada ja loomulikult sellega me ei piirduks. Nad äh, lähtuvad heast äh, praktikast ja ma usun sellesse põhimõttesse, see on tavapärane mõned liikmesriigid ja mõned riigid, äh, piirkonnad äh, on edukamad, neil on rohkem äh, kogemust, neil on parem haldussuutlikkus, teised liikmesriigid on veel teekonna alguses. me peame üksteiselt õppima. mis puudutab proua Mihhailova raporteid Euroopa territoriaalse koostöö osas, tahaksin ma rõhutada, et Interregi äh, kava investeeringute tõttu olen ma sellele keskendunud. Need investeeringud läbi Interregi on meile näitamas tõelist äh, erinevust, mis puudutab äh, koostööd piiriüleses viisis transpordi ja keskkonnakaitse vallas. ma olen külastanud kahtekümmend viit riiki nende kahe aasta jooksul oma mandaadi ajal. ma olen käinud väga paljudes piirkonnaliku koostöö valdkonna valdkondades ja tegevusi on võimalik optimeerida, keskkond on kiiresti muutumas ja seega ma tõesti öö, tänan selle omaalgatusliku raporti eest, sooviksin teid õnnitleda selle idee eest. ma olen eriti nõus teie soovitustega, mis julgustavad ühist integreeritud ja kestlikku rakendusstrateegia elluviimisest piiri, piirkondades. sellist tüüpi strateegia on väga oluline selleks, et kasutada territoriaalseid investeeringuid ja kohalik areng, mis on kogukonna kätes, saab täita väga suurt rolli selleks, et midagi saavutada, on meil tugeva, vaja tugevat poliitilist panust ja tugevat koostööd ka tehnilisel tasandil piiriüleselt äh, liikmesriikide vahel. kahjuks on meil mõningaid piiriüleseid äh, kavasid, mis on juba blokeeritud ja nende vastavate liikmesriikidega üritame me need äh, vabastada selleks, et need ellu viia. loomulikult on meil piirkondlikud, piirkondi, piiriüleseid piirkondi, mis on kõiki neid võimalusi kasutanud selleks, et ühiselt Äh, edasi areneda ja see raport on minu jaoks väga oluline. tegemist on tähtsa tegevusega, väga paljud liikmesriigid sooviksid äh, edasi liikuda. minu jaoks on oluline elimineerida äh, haldusbarjäärid ja mis puudutab proua Brasso raportit Euroopa Liidu alpipiirkonna strateegiat, komisjon tervitab seda lähenemist, mis on väga põhjalik, võtab arvesse mitmete äh, Euroopa Parlamendi komisjonide töö. mul on olnud võimalus kõneleda mitmetel juhtudel sellest strateegiast, mis toob kokku Euroopa Liidu kõige enam arenenud piirkonnad ja lisaks sellele ka Euroopa Liidu äh, liikmesriikidest väljaspool olevaid äh, riike ma tahaks, ma olen teiega nõus, et on vaja toetada koordineerimist ühtekuuluvuspoliitika rahastamise osas ja teiste vahendite osas. veelgi enam, makropiirkondlike tegevuste käivitamine, projektide käivitamine on väga oluline selleks, et täielikult kasutada võimalikku sünergiat selle strateegia tarbeks, nagu te teate, siis komisjon on juba vastu võtnud äh, ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistiku selleks, et see oleks võimalik arvesse võtta kõik eesmärgid äh, selle strateegia osas, aga Albi piirkonna strateegia nagu kõik makropiirkondlikud äh, strateegiad, Donau, Läänemere, Aadria mere strateegiad, kõik need strateegiad on liikmesriikide kätes ja on vastu võetud lähtudes liikmesriikide palvest. komisjon täidab äh, vahendaja rolli, ma tervitan teie ideed selleks, et oleks see investeerimisplatvorm. me oleme partnerid ja me vaatame, kas meil on võimalik Euroopa fonde, struktuurifondi, strateegilist fondi ja taristuprojektide hüveks tööle panna ja kasutada ka neid ka kõige vähem arenenud piirkondade jaoks. komisjonil on täita väga aktiivne roll ja me tegutseme, kui meie tegevus äh, annab lisandväärtust. seda saame me teha partnerluses liikmesriikide ja osalevate piirkondadega aitäh, ma kõnelesin kauem, kui mul oli lubatud, aga tegemist oli nelja raportiga ja jään ootama arutelu täiskogul. Äh, suur aitäh, lugupeetud volinik. Äh, see viib selleni, et äh, nüüd pean järgnevate kõnelejatel puhul silma peal hoidma, et nad kõneajast kinni peavad ja nüüd räägime siis erinevate komisjonide arvamutest ja kõigepealt tööhõivekomisjoni ja sotsiaalasjade komisjoni nimel härra Lavrio üheks minutiks, palun lugupeetud president, volinik, lubage mul kõigepealt tänada raportööri Mercedes Pressot Alpi piirkonna strateegia teemalise raporti eest ja tahaksin rõhutada, et raportöör on tõesti teinud väga head tööd ja seetõttu me ei tahakski sellesse teemasse sittuda. minu piirkonnas, mis asub Alpidest kaugel, on mäed veelgi kõrgemad ma olen üritanud äh, selles arvamuses koos oma kolleegidega rõhutada, kuivõrd oluline on Alpi regioon, milles seisneb nende eru, eripära ja kuidas see, äh, see mõjutab tööhõive arengut. Äh, keskendusin ka strateegilistele sektoritele ja teeme ettepaneku, et luua regionaalsed uurimis- ja teaduskeskused koostöös ettevõtetega Äh, meil on vaja rohkem ka äh, koolitust, koolitust selles osas, mis puudutab tööturu vajadusi ja me pakuksime välja ka spetsiaalsete koolituskeskuste toomise ja ka äh, mitmekeelsete online koolitusplatvormide loomise lõpetuseks, härra president, tahaksin meelde tuletada, et inimeste vaba liikumine on üks eeltingimus selleks, et saavutada majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ning keskkonnaalase ühtekuuluvuse eesmärgid ja iseäranis piiriüleste töötajate jaoks, aitäh. aitäh ja järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Priano, palun. aitäh, president keskkonnaküsimused hõlmavad kõiki valdkondi ja see motiveeris ka meid, kui me koostasime ENMi komisjoni arvamuse Äh, see kõik on seotud turismi liigilise mitmekesisusega, kariloomade kasvatamisega, metsandusega, ringmajandusega, energeetikaga ja saat-, saastusega. makroregioonides äh, mak-, äh, makroregioonide puhul on eriti olulised mäepiirkonnad, mägised piirkonnad jäetakse tihti tähelepanuta ning me peame pöörama seetõttu väga palju tähelepanu Alpi piirkonnale, sealsele loodusele, võitlus kliimamuutustega mõjutab ka neid piirkondi ning kahjuks oleme tunnistajaks sellele, et liustikud sulavad üha rohkem, on maalihkeid ja üleujutusi, me peame hoolitsema selle eest, et neid piirkondi ei jäeta tähelepanuta ja maha lihtsalt eh, eh, selle pärast, mis juhtub. hüdroloogilised aspektid on äärmiselt olulised. Euroopa Liit peab tegutsema tõhusamalt. bürokraatlikel takistustel võib olla nendele piirkondadele väga tõsine mõju ja tahaksin tänada proua Pressot töö eest, mida ta on teinud eh, ja Agris võtsime tema arvamuse suure häälteenamusega vastu. aitäh! ja nüüd turismi ja transpordikomisjoni nimel saab kaheks poole ja pooleks minutiks sõna proua Ajuto. suur aitäh, president. mina koostasin transpordikomisjoni arvamuse ning ma olen pisut õnnetu nii selle meetodi pärast, mida raportöör kasutas lõppraportis kui ka sellepärast, mis on kirjas mõningates olulistes punktides, mis on küll olemas meie arvamuses, aga mitte raporti lõpptekstis. kui ma räägin meetodist, siis ma tahaksin öelda, et raportöör ei olnud huvitatud teiste komisjonide poolt mõningate tõstatatud teemade sissepanemisest ja koostas täiesti üksinda kogu teksti, see ei näita üles lugupidamist kolleegide töö vastu ja selles töös osalesid ju komisjonides erinevate fraktsioonide esindajad nii et, et palun vaadake väga tähelepanelikult neid muudatusettepanekuid, mille üle me homme hääletame, sest need sisaldavad siis äh, olulisi punkte erinevate komisjonide arvamuste tekstidest, mida raportöör arvesse ei võtnud. muudatusettepanekutes räägime sellest, et tuleb ta-, kodanike juurdepääs dokumentidele, mis eh, puudutab eh, avaliku sektori rahadega rahastatud projekte ja meie arvates on äh, väga oluline, et äh, info avalikkusele on tagatud, samuti peame vaatama uut transpordi infrastruktuuri projekte. Neid ei tohiks rahastada enne, kui olemasolev infrastruktuur on täiel määral kasutusse võetud. me kutsume üles ka mitte rahastama selliseid projekte, mida oleks võimalik vältida ja millega kaasneb ülemäärane oht keskkonnale üks äh, konkreetne asi äh, on äh, selline, mis, üks konkreetne projekt on selline, mille vastu kohalikud kogu aeg on olnud, aga nende arvamust on eiratud. meil on vaja rohkem avalikkusega konsultatsioone, me peame rohkem avalikkusega arvestama ja mitte looma projekte, mis seavad ohtu inimeste elu ja edendavad ainult korrup-, korruptsiooni ja maffiat, aitäh! ja nüüd äh, Äh, põllumajanduskomisjoni nimel saab sõna üheks minutiks proua Müller. lugupeetud president, äh, põllumajandus äh, on Alpi piirkonna elu aluseks ja seda hindame me ka paljudes teistes piirkondades Äh, metsandus ja põllumajandus on äärmiselt oluline selleks, et Alpi piirkonna strateegiat ellu rakendada. ainult äh, ühiselt, äh, siis kui toimib põllumajandus ja metsandus, õnnestub meil kultuurmaastikku säilitada, liigilist mitmekesisust ning luua meie noortele peredele atraktiivne elupiirkond selleks, et vältida inimeste lahkumist maalt ja seetõttu peame hoolikalt oma ressurssidega ümber käia ning põllumajandusega tegelevate perede vara kaitsma Äh, Alpi piirkonna strateegia äh, juhib tähelepanu sellele, kui äh, oluline on arvestada just piirkondade vajadustega, nii et, et turism, mobiilsus, käsitöö ning Alpi piirkonna säilitamine puhkepiirkonnana oleks võimalik. tahaksin tänada kõiki kolleege selle eest, et meil õnnestus ühiselt olulised põhipunktid siia sisse panna ja neid edasi arendada. aitäh! aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja Rahvapartei nimel pooleteiseks minutiks Kristof Hetman. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. tahaksin kogu südamest tänada proua Mihhailovit selle eest, ta juhtis tähelepanu territoriaalsele koostööle Eh, see eh, on minu arvates äärmiselt oluline Euroopa Liidus. Euroopa Liidu territoriaalse koostöö ajalugu on eh, edulugu algusest peale. täpselt samamoodi nagu ka piiriülene kaubandus. aga nagu ma ütlesin, meil on vaja ka kogemusi headest projektidest, parimatest tavadest. selline asi on äärmiselt oluline Ehm, väga oluline on koostöö piiriülestes piirkondades, samuti koostöö Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. Ehm, just nimelt eh, piiriülestes ruumis on meil võimalus kasutada usaldusloovaid meetmeid, ehm, see piirkond ei ole lihtsalt Euroopa Liidu ääremaa, see on äärmiselt oluline elukeskkond, millele me peame tähelepanu pöörama. ja arvestagem ka sellele, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend peab Euroopa territoriaalne ühtekuuluvus jätkuma ja meil on vaja ka eelarvest vahendeid, et eh, tõhusust suurendada, samuti on meil vaja suuremat paindlikkust Äh, nende meetmete äh, ellurakendamiseks, need meetmed peavad kaasa tooma lisandväärtust ja sellele peab kaasa aitama ka nende juhtimine ja rakendamine. Äh, aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab proua Danšila sõna nüüd kolmeks minutiks lugupeetud president, lugupeetud volinik, ühtekuuluvuspoliitika ning territoriaalne koostöö on äh, väga oluliselt seotud ühisturuga. meil on vaja äh, tasakaalustatult arendada kõiki Euroopa Liidu regioone. me tahame äh, soodustada majanduslikku integratsiooni Euroopas ning suurendada regioonide võimekust. ja seda selleks, et siseturg saaks toimida Euroopa territoriaalne ühtekuuluvus mängib äärmiselt olulist rolli nagu ma ütlesin, meil on vaja majandustegevust tasakaalustatud piirkondade vahel jagada geograafia on loomulikult äärmiselt oluline ning regionaalpoliitika äh, saab siin anda palju olulisema panuse. liikmesriikide valitsused peavad ähm, rohkem kaasama ka kohalikku ja regionaalset tasandit, on äärmiselt oluline, et tekiksid võrgustikud riikliku poliitika ellurakendamisel Äh, meil on loomulikult vaja ka vahendeid äh, selle partnerluse arendamiseks, meil on vaja pöörata tähelepanu lähimuspõhimõtetele, samuti sellele, äh, mida kodanikeühiskond teeb. kodanikeühiskond saab anda oma panuse, äärmiselt oluline on partnerlus erasektori ja avaliku sektori vahel. nii saab kaasata kogu ühiskonna Ehm, väi-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on samuti väga olulised. Nemad eh, annavad tööd kuskile kaheksakümne viiele protsendile inimestest selles valdkonnas ning eh, ja väärmiselt oluline on ettevõtlusvaimuga naiste hulgas edendada. Eh, niimoodi saaks perede sissetulek kasvada aga me ei tohiks ära unustada ka seda, et Euroopa piirkonnad peavad kohanema ka globaalse survega. ka kliima on oluline tegur. rahvastiku vananemine on samuti suur väljakutse. meil on vaja sellist ühtekuuluvuspoliitikat Euroopas mis arvestab selle, arvestab sellega, et ka vanemad inimesed Euroopas äh, saaksid oma panuse anda. meil on äh, vaja liikmesriikide poliitikas, regionaalses poliitikas äh, astuda olulisi samme ja me ei tohi lihtsalt jääda protsesside vaatlejaks, me peame neid mõjutama, aitäh! ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel kaheks minutiks proua Tomasic. Mala i srednja poduzeća čine kralježnicu europske ekonomije, pa i jača... VKE-d on Euroopa majanduse selgroog. Nende konkurentsivõime suurendamine on väga oluline majanduskasvu edendamiseks ning vähen-, tööpuuduse vähendamiseks. Pole kunagi kuulnud, et mõni poliitik oleks konkurentsivõime suurendamise vastu, kuid äh, paljud tegelevad selle protsessi vastu, sest nad eh, eh, laevad nende õlgadele liiga kõrged maksud ja bürokraatlikud kohustused. ja seda võib täheldada ka selles kojas. selline tegevus ei lase VKI-del kas-, kasvada nagu ka liialt kõrged maksud, mille abil finantseeritakse riigi poliitikat, mis on mõnikord liialdatult või täiesti ebavajalikud VKE-d muutuvad konkurentsivõimelisemaks, kui poliitikud nende tegevusse vähem sekkuvad ning tekitab neil tegutsemisvõimaluse, vähendades maksu- ja bürokraatia koormat. sellega seoses ma toetan Refit programmi, mis väga edukalt eh, bürokraatiat vähendas. õnnetuseks eh, ühisturg neid tõkkeid ei kaotanud ära, kuid Euroopa Ehm, olemasolevad äh, reeglid äh, lisati juba olemasolevatele liikmesriikides. toetan mõtet, et meil on vaja kasutada rohkem Euroopa fonde, kuid tuleb meeles äh, pidada, et eriti uutes liikmesriikides VKE-del ja mikroettevõtetel ei ole piisavalt bürokraatlikku suutlikkust. me peame tegema kõik selleks, et raha jõuaks neile, kellele see tegelikult mõeldud on, vastasel korral eh, eriti just ähm, arenenud äh, riigid äh,, liikmesriigid kasutavad neid ära, see pole meie tegevuse eesmärgiks. järgmisena saab sõna härra Ostrevitšus. kolleegid, Euroopa liberaalide jaoks on VKE-d olnud äh, Euroopa Liidu arengu äh, ja kasvu võtmeks. me Euroopa Liidus on äh, kakskümmend kolme miljonit äh, VKE-d ehk üheksakümmend üheksa protsenti meie ettevõtetest ja äh, need annavad ka kuuskümmend kolm protsenti töökohtadest. selle, see on piisava põhjus selleks, et äh, sisse viia ühised reeglid, et sugedada sünergiat erinevate programmide vahel ning mitmekesistada VKE-de finantseerimisallikaid ja tugevdada koordineerimist. samuti ka tuleb vähendada kultuuri erinevusi VKE-de igapäevaste tegevuste eh, harjumuste vahel erinevates riikides ja piirkondades. ühtsuspoliitika pole Euroopas kunagi lihtne olnud eh, ja kritiseeri-, kritiseeritud on seda pidevalt, kuid samas teame, kui suur mõju on eh, majandusele, arengule ja kasvule Euroopa poolsetel investeeringutel paljudes liikmesriikides. ja veel kord, veel kord ainuke võimalus Eh, väestada rohkem seda olulist Euroopa investeerimisinstrumenti, on arutada asja, mõelda selle peale ja kasutada mõistlikult ära ka riigi raha, mis eh, avaldaks võimalikult suurt mõju ja omaks lisandväärtust. Eh, liialt palju Euroopa raha läheb, läheb betooni ja vä liialt vähe innovatsioonile, aitäh, järgmisena saab sõna vasakpoolsete nimel Martina Michels aitäh, lugupeetud president, volinik, kolleegid. Need raportid ähm, võtavad kokku need olulised kogemused, mis meil on regionaalpoliitika ellurakendamisest ja sellest, mis puudutab konkreetselt siis nende rakendamist Äh, jah, äh, siin puudutatakse seda, et äh, VKE-de, kohalike omavalitsuste jaoks ja väikeste projektide jaoks on vaja asju lihtsustada, kohtadele tuleks anda suurem otsustamisvõime ja kodanike lähedust on ka rohkem vaja iseäranis tähendab see seda, et ühepoolsele säästupoliitikale tuleb teha lõpp, sest see on suurim oht ühtekuuluvuspoliitikale ja avaliku sektori investeerimispoliitikale Eh, kas ei ole absurdne eh, ähvardada struktuurifondide vahendite külmutamisega selliseid riike nagu eh, Portugali ja Hispaaniat, meil niikuinii investeeringute vallas mingit mänguruumi ei ole. ning lõpuks need suured kärpekavad, mis Euroopa Liidu eelarves kaks tuhat seitseteist ette on näinud ja just nimelt ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, seavad ohtu kõik need jõupingutused, mis on tehtud selleks, et inimeste elustandardeid Euroopas tasakaalustada. üks uus just sotsiaalne sammas Junckeri stiilis eh, jah, kõlab väga hästi, eh, aga eh, ainus vahend, millega Euroopa Liit solidaarsuspoliitikat ajab, nimelt ühtekuuluvuspoliitika, on midagi sellist, mida sama hingetõmbega ei tohiks ka unarusse jätta. aitäh, proua Michals ja nüüd roheliste nimel pooleteiseks minutiks Michelle Rivasi suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid. see raport oleks pidanud garanteerima Alpi piirkondades eh, piirkondlikku arengut ning väga vähe on samas pööratud tähelepanu ökoloogilistele küsimustele, transpordiküsimustes ning rohelise arengu küsimustes. meie aga jääme paindumatult oma seisukohtade juurde, kui meie ettepanekud eh, ei võeta vastu, siis me hääldame raporti vastu, tahame et ei oleks võimalik enam ka võtta, luua uusi infrastruktuuriprojekte, eh, kui olemasolevat taristut ei kasutata piisavalt. isegi Prantsusmaal meile eh, näiteks Prantsuse raudtee president ütles, eh, et, et Torino rongiprojekt on liialdatud E, ja samamoodi üritatakse luua väga kallist ühendust Perpinani ja Figuerase vahel. see maksis kakskümmend viis miljonit eurot kilomeetri eest ning ja e, Lyoni Torino vahel maksab see kokku kakssada miljonit eurot ja näeme, mis toimub Perpignani Figuerase vahel, tegemist on pankrotis ettevõtmisega ja äh, Eh, hi-, selle puhul ülehinnati võimalikke tulusid ja alahinnati kulusid. kokkuvõttes maksumaksja maksab selle oma taskust kinni ja sa, meie tahame, et äh, riigi raha mõistlikult kasutataks ning äh, tahame, et Vale Alpinal äh, ei reostaks enam suured veoautod me peame, saame paremini lihtsalt ära kasutada olemasolevat raudteetaristut. suur tänu teile, proua Riversi ja nüüd saab pooleteiseks minutiks äh, EFTD nimel sõna Julia Reed. Good evening, Mr President. ühtsus poliitika tihtipeale tähendab seda, et maksumaksja raha heidetakse prügikasju. tegelikult VKE-de aitamiseks, majanduskasvu toetamiseks peab turu tööle panema, et nad saaks kõrgetasemelisi kvaliteetseid tooteid esitada. meie me jätame turud kõrvale, kuid nad on ainuke võimalus jõukust luua ideoloogilise eesmärgina. Es, eh, kui soovime, et turud toimiksid, siis see on üks kõige olulisemaid töid, mida poliitika saab teha. peame tunnistama, et kartellide tegevus ja oligarhide, oligopolide tegevus on kohutavalt kahjuliku mõjuga ja nad tegutsevad maksumaksjate kuludel see, aga selles raportis ei näita midagi, et sellest aru saadakse, meil ei ole vaja mingisugust onupojapoliitikat, vaid tegelikku konkurentsi, mida ei manipuleerita. see tähendab seda, et turul peab olema palju tegutsejaid ja keegi ei tohi olla dominantses positsioonis ja see ei tähenda mitte ainult monopoli, vaid see tähendab seda, et äh, suurettevõtjad ei tohi saada tegutseda kartellina. Euroopa Liit algab heade kavatsustega, aga kuna ei saada aru, milles tegelikult probleem on, kasutatakse äh, rah,, raisatakse raha, ei äh, ulata ei suudeta saavutada tulemust ja sellepärast minu kodumaa otsustaski lahkuda. järgmine kõneleja üheks minutiks ENF fraktsioonist, Olav Stuger voorzitter goedenavond en bedankt. afgelopen week kwam eh, de. suur tänu. möödunud eh, nädalal esitas kontrollikoda üsnagi vähe üllatava raporti Moldova küsimustes. kaheksakümmend miljonit eurot on lihtsalt eh, haihtunud Euroopa Liidust. kuidas see võimalik on? riik Äh, mis on äärmiselt korrumpeerunud äh, ja äh, samas saab ta endiselt Euroopast raba, me võime rääkida innovatsioonistrateegiatest, kui soovime, aga miks ei leia paremaid viise maksumaksja raha kulutamiseks, ärgem andkem raha sellistele riikidele, igal aastal esitatakse tosinad raportit maksumaksja raha raiskamise kohta, midagi ei küsita selle kohta ja mina tahaksin teada, millal selline raiskamine ometi lõpeb. suur aitäh! ja fraktsioonilise kuuluvuseta kolleegide nimel pooleteiseks minutiks nüüd Lambros Frontulis. suur tänu teile! Euroopa majanduslik ühtsus eksisteerib ainult Euroopa institutsioonide koridorides ja isegi see tekitab palju vaidlusi. tuleks toetada innovatsiooni, selleks eh, oleks vaja toetada VKE-sid. ainult tänu VKE-dele eh, on meil see niigi palju konkurentsi, eh, nagu seda on antud hetkel. ei saa öelda, et on äh, olemas mingisugused äh, majandus, äh, jätkusuutliku majanduskasvu garanteerimiseks, sest äh, Euroopa Euroopa juhid, eriti ähm, Lõuna-Euroopa riikides, on äärmiselt halvasti tegutsenud ja kaasa toonud olukorra halvenemisi. praegune poliitiline suundumus on ekslik. väike ettevõtetel on oma vajadused turgudel kuid nad põrkavad kokku bürokraatiaga, mis mõjub meile hävitavalt. me soovime Euroopa majandusühtsust, kui seda soovime, siis võtkem vastu meetmed, mis garanteeriks võrdse miinimumsissetuleku kõigile ja et oleks võimalik äh, kulusid vähendada, et palgad oleks kõrgemad. nii on võimalik saavutada ka rohkem innovatsiooni, rohkem majanduskasvu. selleks aga tuleb keskenduda investeeringutesse, töötajatesse ja mitte ainult äh, hargmaistesse ettevõtetesse. ja nüüd ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt pooleteiseks minutiks proua Schmidt. lugupeetud volinik, lugupeetud president, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin raportit, raportööri proua Pressot head ja minu arvates väga eduka koostöö eest tänada Äh, tahaksin teda tänada raporti eest, mis puudutab Alpi piirkonna strateegiat. meil on edukas äh, raport äh, ja ka tahaksin sellele vaatamata mõningatel punktidel täna peatuda kõik, kes selle teemaga on tegelenud, teavad, et äh, mõju äh, on, me räägime elu, elupiirkonnast, kus elab äh, kaheksakümmend tuhat inimest neljast riigist, kahekümne viiest piirkonnast ja kuna see on niivõrd oluline teema, siis me ei saa siin vasakpoolsete ja roheliste fantaasiaid lubada keskkonnakaitse on loomulikult oluline ja selle nimel tuleb pingutada, aga Äh, inimesi ei tohi nende eesmärkide saavutamisel ka tähelepanuta jätta. Äh, äh, selle eest, mis Alpi piirkonnas on saavutatud, tuleb rõõmu tunda, aga kahetsusväärne on see, kui inimesed peavad sellest piirkonnast lahkuma, sellepärast et neil seal tööd ei ole, see on liiga kõrge hind looduskaitse eest, keskkonnakaitse eest. inimestel peab olema võimalus oma koju jääda ja seda saab saavutada ainult siis, kui investeeringuid toetame, on vaja rahalist toetust majandusele, töökohtade loomisele, piiriülest eh, liiklust, internetti, eh, selleks, et Alpi regioonis oleks tõesti sellised elus, elutingimused, et ka tulevased põlvkonnad tahaks seal elada ja töötada. aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks Liliana Rodriguez. suur tänu teile, härra president sooviksin tänada proua raportööri tema eh, raporti eest territoriaalse koostöö kohta. ja me suutsime saavutada enamuse, eriti selles osas, mis puudutab teadmiste edastamist, partnerlust. Portugali on tabanud mitmed metsatulekahjud, eriti näiteks minu kodupiirkonnas Madeiras, kus kuus tuhat hektarit äh, põles, tulekahju jõudis Fonsali äh, keskele ja tuhat inimest pidid oma äh, kodudest lahkuma, kolm inimest hukkus ja kakskümmend kolm protsenti territooriumist kannatas tulekahjude käes, põles ära. kuuskümmend miljonit Eh, eurot eh, kahju saare majandusele. kui kaua läheb aega riikidele, eh, läheb aega, et minu kodumaad aidata, Hispaania, Itaalia näiteks on meid juba aidanud ja ka Venemaa. me tahame, et regioone rohkem austataks, raudsetaks selliseid piirkondi, millel, millel on mis on struktuuriliselt ebavõrdses olukorras ja ma ei saa aru, osutudes komisjoni kangekaelsest käitumisest, kes ei soovi vajalikku abi minu kodumaale esitada. aitäh ja nüüd kolleeg Sernadžoto. suur tänu, president. lugupeetud kolleegid mul on siin hea meel sõna võtta, sest äh, Alpi strateegiaraport on hea raport, tahaksin tänada proua Bressot, äh, raportööri, ta tegeleb kahe olulise küsimusega ja räägib makro piirkonnaga, kus on kaheksakümmend miljonit äh, elanikku Alpi põhja ja lõuna küljel, mida arendatakse Eh, praegu koos, eh, aga seda minevikus tehtud, see on kasulik kogu Euroopale, kuid samas on see väga keeruline eh, piirkond tegutsemiseks ja viimase viieteist, kahekümne aasta jooksul on elanikkond vähenenud neljakümne protsendi võrra ja kui me vaatame näiteks taristuid, Alpi lõuna ja põhja külgedel, mis loovad rikkust, heaolu jõukust elanike jaoks, siis äh, kui vaatate seda nõrgemat piirkonda, siis äh, äh, võib see osutuda väga keerukaks, sest seoses elanikkonna lahkumisega on raske tööd leida, on raske seal, sinna elama jääda, tegutseda on raske. minu fraktsioon Eh, veendunud selles, et sellele piirkonnale elanikel peaks olema eh, kindel sissetulek, et inimesed eh, sinna tagasi pöörduksid, kus elanikkond on lahkunud, see on osa sellest strateegiast, millest me räägime, räägime sellest homme, tegemist on poliitikaga, mis garanteerib selle piirkonna elanikele mingisuguse võimaliku elatise mitte ainult armastusest selle piirkonna vastu, vaid ka sellepärast, et inimesed ei eh, saa praegustes tingimustes enam edasi elada. räägitakse eh, kuritegevate, kuritege-, kurjategijate imbumisse sellesse kõigisse struktuuridesse, aga mina ütleksin, et eh, inimesed on olemas, kõik on olemas selleks, et selline areng saaks toimuda. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, Äh, saab sõna kolleeg Miltenburg. suur tänu teile. investeeringud on aluseks majanduskasvu ja arengu garanteerimisel ning selleks investeeritakse äh, miljardeid teadusuuringutesse innovatsiooni. investeerime tulevikku, kuid see tingimata ei pea looma uusi töökohti ja selleks on meil on vaja eri kogukondade vahelist koostöö, institutsioonide vahelist koostööd äh, riigivõimude, kohalike omavalitsuste, Euroopa institutsioonide vahel. seda üritatakse ka äh, nutika spetsialiseerumisstrateegiaga saavutada. tehtud edusamme, kuid on võimalik veel e, enamgi teha. mitte kõik piirkonnad pole omavahel ju sarnased. nii et e, piirkonnad ei tohi e, lihtsalt teineteise pealt kopeerida ees, need teiste edulugusid, vaid tuleb välja töötada oma strateegilise arengu programmid, et piirkonna vajadustele lahendusi leida ja äh, nutikas spetsialiseerumine ka saab kaasa tuua majanduse arengu, majanduskasvu igas piirkonnas, kuid Euroopa Liit koos liikmesriikide valitsustega peab äh, aga selleks andma piisavaid vahendeid kohalikele omavalitsustele, et sellistesse strateegiatesse investeerida, ainult nii on meil võimalik luua konkurentsivõimeline Euroopa, suur tänu teile! aitäh! pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna Kurtsio Maltese. kallid kolleegid, kakskümmend miljard, viis miljardit eurot eh, raisatakse Lyoni ja Torino vahelise kiirtee ehitamisele, kuigi samas eh, on meil olemas juba täiesti toimiv kiirtee. Eh, kuus miljardit läks sellele et ehitada liikuvad, äh, liikuvad tammid äh, Veneetsias, mis peaks äh, üleujutuse ära hoidma, aga mis ei toimi. Akumulia on küla, kus kus varises kokku kellatorn ja äh, tappis terve perekonna. Itaalias on olukord ebakindel, Itaalia mäed, Itaalia jõed tekitavad äh, laviine, looduskatastroofe ning äh, koha peal ütlevad poliikud, poliitikud, et seda enam ei juhtu, teavad ise sealjuures, et nad valetavad. me peame mõttetuid suurehitisi me ei tohi neid edasi ehitada, me peame loobuma sellisest poliitikast, peame keskenduma regioonide arengut, tegelikule arengule ja toetage muudatusettepanekuid, mis läbipaistvaid projekte toetavad selles raportis ning äh, vee, vesi peab olema avalik hüve ja kättesaadavus äh, ja Lyoni, Torino vaheline äh, maantee pole muu kui raha raiskamine. suur tänu, järgmisena sõbra Ernest Maragalja. suur tänu, me töötame, toetame raport, kuid siin tahaksin pisut esitada mõned kaasastavad faktid, mis peaks eriti komisjoni jaoks olema olulised vahearuande esitamisel kõigepealt vähem äh, riigi, rohkem piirkonda, paremaid äh, kontrolli programmide üle, paremat koostööd komisjoni ja piirkondade vahel, rohkem tähelepanu äh, väikeprojektide arendamisele ning et tegelike tulemuste saavutamisel igas piirkonnas to, toetades sealjuures VKS-id. kolmandaks eh, Eh, Euroopa toetused ei tohi lihtsalt eh, muutuda mingisugusteks võimaluseks eh, Euroopa eelarvet kuidagi rohkem täis pumbata. neljandaks, rohkem tähelepanu sektoriaalsele tegevusele. suurlinnad peavad saama endale eriti olulise rolli, keskenduma peab regionaalsetele programmidele, samuti Euroopa toetustele ja samuti tuleb vaadata üle, energia üle, minekupoliitika üle viiendaks, me ei pea tähend-, sugugi üksinda tegutsema, innovatsioon peab tähendama eesrindlikumad piirkonnad äh, koostöös vaesemate piirkondadega. ainult nii on võimalik vähendada ebavõrdsust piirkondade vahel. ja kuuendaks ettevaatlikkus, et ettevaatust uute inst-, finantsinstrumentide kasutusele võtmisel, sest äh, me muidu hakkame ainult ühte kriteeriumi arvesse võtma programmide hindamisel, mis ei aita välja töötada tõelist Euroopa poliitikat, mis vähendaks tasakaalutust ja ebavõrdsust piirkondade vahel. aitäh ja üheks minutiks saab nüüd sõna proua von Storch aitäh, president, täna kõneleme ühtekuuluvuspoliitikast. see tähendab, et Euroopa Liidu toetustega hakatakse majandusse ebatasa, ebakõlasid regioonide vahel äh, kõrvaldama ja ligemale äh, tuhat miljonit eurot on selleks juba välja jagatud ja sellele peaks veel kolmkümmend viis miljonit juurde tulema äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastal. minu arvates Äh, on äh, lubamatu, et äh, väikesed ja keskmise ette, suurusega ettevõtted jäävad siit kõrvale, nemad on just nimelt Euroopa Liidu majanduse selgrooks. Neid need, nende taskust tuleb see, mida, mida me teistele anname, nii et, et lõpetame nende vahendite ümberjagamise, lõpetame selle ühtekuuluvuspoliitika ning hoolitsegem selle eest, et äh, just äh, neid äh, VKE-sid üleliigse bürokraatia ja maksudega ei koormataks, sellel oleks tõeline lisandväärtus. aitäh ja nüüd üheks minutiks Mirei Tornano. suur tänu, president olles valitud teatud Prantsusmaa piirkonnast, oleme väga tundlik kolmandal suurusega bioelurikkusega piirkonnaga Alpi piirkonnas oma noorusest peale olen ma üles kasvanud keskkonda austades ja sama, seega ma ei ole viivitanud selleks, et hukka mõista see projekt, mis puudutas Torino teed, isegi kui Euroopa Liit on äh, sellist lähenemist rakendanud, meil on vaja tagada kestlik lähenemine ja samas ka piiriülene koostöö, et kliima ja vee, äh, hüdrogeoloogiliste riskide äh, piiramine. meil on vaja võidelda ka maalt väljarändamise vastu, meil on vaja tagada kohaliku rahvastiku õiguste tagamine, Euroopa Liit peab austama kohalike kogukondade rolli ning koostööd rahvusvahelisel tasandil, nagu äh, üheksakümne esimese aasta Alpi koostööleping ja me peame olema valvsad seoses strateegiatega, mis puudutavad Euroopa Liidu makromajanduslikke strateegiaid, kus surutakse alla kohaliku ja riigi tasandi strateegiaid, aitäh! ja järgmisena pooleteiseks minutiks Joachim Zeller tänane äh, ühisarutelu puudutab nelja raportit, mille teemaks on ühtekuuluvuspoliitika ja see näitab, kuivõrd mitmekesine see üks Euroopa Liidu keskseid poliitikaid saab olla, kui äh, tõesti hakatakse sihipäraselt ühtekuuluvuspoliitika meetmeid rakendama tahaksin äh, peatuda äh, sellel raportil, mis käsitleb Euroopa territoriaalset koostööd. üks põhimõte Euroopa Liidus on vaba liikumine, piirid äh, on midagi, millega inimesed enam ei lepi ja see on väga hea, nad saavad ühiselt töötada ja sellest saavad kasu eriti need piirkonnad, mis äh, väga palju arenenud võib-olla ei ole, nii et, et just sellistele piirkondadele oleks see eelis. juba kakskümmend viis aastat on Euroopa Liit äh, selliseid piirkondi äh, Äh, toetanud, aga Euroopa territoriaalne koostöö läheb palju kaugemale, on olemas eesmärgid, on olemas vahendid selle jaoks ja meil on olemas ka õiguslikud vahendid, mis võimaldavad siis institutsioonide vahel samuti koostööd teha äh, samuti piiriüleselt. kahjuks tuleb tõdeda, et väga sageli Äh, äh, valitseb liikmesriikide pealinnades riiklik egoism ja see blokeerib arenguid piiriäärsetes regioonides tihtipeale leitakse, et eh, oma õigussüsteem eh, on olulisem kui koostöö naaberpiirkondadega. ma loodan, et eh, siin saame midagi ära teha ja järgmisel raportis, kui me räägime jällegi territoriaalsest ühtekuuluvusest, siis seda probleemi enam ei ole. aitäh ja nüüd saab sõna Terek Voon. Äh, suur tänu, president, sooviksin tänada raportööre ning tänada ka volinikku oma kõne eest. ma tervitan neid raporteid, mida me arutame täna õhtul, ma tahaksin keskenduda, mis puudutavad äh, VKE-de raportit äh, ja teadus-arendustegevust. ühtekuuluvus fondid peaksid keskenduma majanduskasvu ja tööhõive loomisele, aga samas ei tohiks me Äh, tähelepanuta jätta investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. üks võimalus seda teha on kasutada struktuurifondi ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid ühe korraga. see leiab vahel aset, aga samas on äh, teel palju takistusi. me peaksime lihtsustama nende fondide kooskasutust ja ma arvan, et oleks võimalik seda olukorda lihtsustada ja kahe fondi äh, reegleid ühtlustada, VKE-del peaks olema lihtsam juurde pääseda struktuurifondidele, kõik on kuulnud kaebusi VKE-de poolt sellel teemal, väga paljud saavad vahendeid struktuurifondidest erinevate väljaõppeprogrammideks ja äh, nii edasi, aga ma arvan, et me saaksime veelgi rohkem ära teha ja ma arvan, et kui oleks ühised reeglid, oleks olukord lihtsam aga härra president, ma tahaksin öelda, et ma mõistan, et on väga palju kriitikuid ühtekuuluvuspoliitika osas ja me oleme mõningaid neid ka siin täna õhtul kuulnud. vahetevahel on olukord liiga negatiivne, ühtekuuluvuspoliitika on tõeline edulugu, kui vaadata äh, arve töökohtade, ettevõtete loomist oma piirkonnas, siis teate, et tegemist on edulooga ja vahel tahaksin härra president, et kolleegid oleksid positiivsemad. järgmiseks üheks minutiks härra Kirike aitäh, esimees, lugupeetud volinik, tänasel arutelul räägime Euroopa Liidu tulevasest Alpi regiooni strate-, minu jaoks on kaks punkti olulised ja samuti need olulised minu erakonnale, demograafia ning sünniabi Äh, Alpi piirkondadest ei saa rääkida ainult kui majandusest ja keskkonnast. demograafia on äh, seotud tulevikuga, majanduskasvuga, järelkasvuga ja sünnitusabi selleks, et äh, lapsed saaksid sünnida, on vaja ämmaemandaid ja Alpide piirkonnas pole neid leida lihtne. ja sellele on minu erakond samuti tähelepanu juhtinud Äh, väga paljud äh, ämmaemanda, äma, äh, tihti täidavad ämmaemanda rolli tavalised arstid. tahaksin tänada neid, kes on toetanud minu nõudmisi võidelgem ämmaemandate eest, võidelgem selle eest, et meie emadel on võimalik sünnitada turvalistes tingimustes, aitäh, aitäh, härra Kirik ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Jakovtšitš. suur tänu, president lugupeetud proua volinik, head kolleegid, palun lubage mul rõhutada selle huvitavate teemade tähtsust täna, millest me räägime. ühtekuuluvuspoliitika on tähtis, ma tahaksin rõhutada, et regulaararengu äh, komisjoni äh, esinaine tutvustas väga olulist ähm, raportit, proua Mihhailova. tegemist on tähtsa teemaga, see on meie jaoks, liberaalide jaoks väga oluline, aga see on tähtis ka teist, kõigile teistele siin kojas. Joonia ja Adria piirkonna strateegia komisjoni liikmena tahaksin välja tuua ühe probleemi, probleemi, mis on seotud kõikide strateegiatega. meil oh, ajalooliselt kolm ei-d, ei uutele struktuuridele, ei uutele rahastamistele, uusi ja uutele reeglitele makromajanduslikes piirkondades, makromajanduslikud piirkonnad on loodud Läänemere, Donua ja Aadria piirkonnas. me peaksime need kolm ei-d läbi vaatama, me peaksime need kolm piirkonna ellu tooma, aitäh. Dimitrios Papadimoulis, ühe minuti. Dimitrios Papadimoulis üheks minutiks, palun. kirja Epitrope, kirja. suur tänu, president, lugupeetud volinik, proua Gretu. viimase paaril aastal on ebavõrdsus süvenenud nii sotsiaalsel kui ka piirkondlikul tasandil. Euroopa Liidu ühtekuuluvus on seetõttu ohtu sattunud, inimesed ei näe et äh, nende soovid oleks täidetud Euroopa Liidu poolt, eriti lõunapiirkonnas. ühtekuuluvuspoliitikat on vaja tugevdada, mitte nõrgendada, nii nagu see viimasel paaril aastal on aset leidnud. me peame samuti muutma kriteeriume selleks, et ühtekuuluvusrahastamine suureneks ja oleks suunatud sinna, kus seda kõige rohkem vaja on, kus on suurem vaesus, töötus ja vähe investeeringuid ning kõige enam, kõige suurem vajadus. vaadake Kreekat, viimasel paaril päeval oli meil tohutu looduskatastroof, inimesed on surnud, äh, üleujutused leiavad aset, seega me peame mobiliseerima ühtekuuluvusvali äh, vahendeid selleks, et midagi ära teha. aitäh ja härra Borghezio! suur tänu, president. meie liiga fraktsioonis soovime näha selle strateegia elluviimist. Põhja-Itaalia on sellest väga huvitatud, eriti Lombardia piirkonnas. me toetame seda raportit. jah, see on hilinenud, aga tegemist on vastutustundliku dokumendiga, siin on häid lubadusi suurepärastele inimestele, kes elavad äh, nendes piirkondades, kes on äh, kindlad oma, oma identiteedis, võib-olla mitte just töös, aga Euroopa käsi võib taaskord esile tuua, näidata üles tõsist ähm, äh, toetust, toetada elurikkust, kommunikatsiooni, aga samas on veel üks tõsine küsimärk, härra president, me peame küsima ja volinik peaks küsima raportööri ning raportöör peaks küsima järgmist poliitiline toetus liikmesriikide poolt, näiteks Itaalias, kus Renzi valitsus on teinud põhiseaduse reformi ettepaneku, mis võtab äh, piirkondadelt võimu ära. ta peaks häbi tundma ausalt öeldes. ta räägib Itaalia, suurtest itaallastest, aga samas äh, ta, ta rambib jalge alla nende reformid, aitäh. nüüd härra Bogovitš pooleteiseks minutiks suur tänu, härra president, ma sooviksin õnnitleda raportööre, lugupeetud volinik, ühtekuuluvuspoliitika on suunatud selleks, et vähendada lõhesid, mis on arengus nii piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil. veelgi enam, see on suunatud selleks, et arendada ja teha läbimurdeid ning ühendada piirkondi Euroopas. tahaksin kõigepealt keskenduda äh, arukale spetsialiseerumisele. Euroopa ei suuda tõhusat koostööd luua majanduste vahel, teaduse vahel ja innovatsiooni ja spetsialiseerumise vahel. seega meie tehnoloogiline, tehnoloogia on maailmast maha jäänud. paljud ei mõista seda, paljud ei tea, mida meil on vaja teha. me peame ühtekuuluvusmeetmetega edasi liikuma. lisaks soovisin ma rääkida eh, Euroopa Liidu alpipiirkonna strateegias, ma olen Sloveeniast pärit, meie juhatame seda valdkonda praegu, me olime äh, Äh, sellel ühisel esimesel koosolekul, inimesed, kes selles suurepäras piirkonnas elavad, äh, peavad suutma tagada selle keskkonna säilimise, samas äh, tagada ka oma toimetulek läbi meie abi, aitäh! aitäh, härra Bogovitš ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Smolk. suur tänu, härra president oma lühikeses kõnes tahaksin ma käsitleda VKE-sid. Nende konkurentsivõime suurendamine oli minu ettepanekute sisuks meie piirkonnas ma arvan, et keegi ei kahtle, kui olulised on VKE-d, arvestades töövõime loomist isegi alpipiirkondades või ka väikestes muudes piirkondades. Äh, pakutakse paljudele inimestele tööd väikestes piirkondades, seega on vaja luua tingimused, mis soodustavad ja toovad kasu nendele VKE-dele, nii nagu ka suurettevõtete puhul. esiteks, neil peaks olema juurdepääs kapitalile samadel tingimustel nagu suurettevõtetel. me leiame, et äh, nende VKE-de toetamine aitab parendada taristut Äh, vähem arenenud piirkondades ja tahaksin viidata sellele, sellele, et VKE-d on äh, praegu halduskoormuse all ägamas, sest on, samas kui on vaja teha väljamakseid, mis äh, viibivad mitmete nädalate tõttu ja väga paljud VKE-d on seetõttu raskustes. lisaks sellele vahendite suunamine peab olema igasuguse seadusloome eesmärgiks ja lõpetuseks sooviksin tänada kõiki raportööre suurepärase töö eest, aitäh! aitäh, proua Smolkova ja nüüd üheks minutiks härra Obermeier. aitäh! tuleb tervitada, et äh, Alpi regioone tahetakse majanduslikult tugevdada, et tahetakse luua uusi transpordivõrke see on äärmiselt oluline. Alpi eh, piirkonnas tuleb tähelepanu pöörata ka looduskaitsele eh, ja eh, siin räägitakse näiteks lindudest, räägitakse kait-, kiskjatest, kes on äärmiselt olulised selle regiooni jaoks. selle Äh, strateegia juures on äärmiselt oluline, et Alpide regiooni kultuurmaastikule tähelepanu pööratakse ning äh, tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et äh, kõik need meetmed, mis põllumajanduse ja metsanduse vallas on rakendatavad, seda kultuurmaastikku ja ruumi säilitavad ja äh, ta, me peame iga selle strateegia juures ka sellele aspektile mõtlema. aitäh, härra Obermeier ja nüüd äh, Herbert Dorfmann pooleteiseks minutiks, palun. aitäh, äh, president Alpi regioon on äärmiselt keeruline piirkond, kui me räägime piiridest või ka liiklusprobleemidest. tegemist on äärmiselt eh, turistide jaoks atraktiivse piirkonnaga, sajad tuhanded inimesed veedavad igal aastal Alpide regioonis oma puhkust, see on üks olulisemaid puhkusepiirkondi Euroopas. Alpides on väga arenenud piirkondi ja nende kõrval on ka väga vähe arenenud piirkondi ja seetõttu selline üldine strateegia on väga oluline ja samuti üldine liiklusstrateegia on väga oluline, liikluse suunamine raudteedele on väga oluline, selleks on vaja suuri investeeringuid. Äh, ma räägin siin nii Brenneri tunnelist kui ka Lyon-Torino äh, raudteeühendusest Äh, see on ka looduslik piirkond, see on kultuuriline piirkond, majanduspiirkond. eelkõneleja juba ütles, et Alpide regioonis äh, on väga palju suuri kiskjaid ning äh, Äh, me peame nende kaitse juures mõtlema ka sellele, et kui inimestel ei ole enam võimalik seal seda äh, elada oma, siis äh, nad lahkuvad ja selle all kannatab ka sealne kultuuriruum, kannatab sealne majandusruum, nii et, et äh, jah äh,, tore on, et meil on karusid ja hunte ka Alpide piirkonnas. aitäh äh,, härra Dorfmann ja nüüd proua Tšofrida suur tänu, president. proua volinik, kuna te olete siin, siis sooviksin teid tänada tundliku ja kiire reaktsiooni eest pärast maavärinat, hiljutist maavärinat Itaalias komisjoni toetuste läbivaatamine, lähtudes nendest piirkondadest, mis on nii traagilisi sündmusi kogenud, on tänuväärt. loomulikult on meil vaja välja töötada ja luua töökohti, töökohti, mis kestavad, millega ei saa edasi liikuda tööstuslikul viisil. Lõuna-Itaalias on olukord parem, VKE-d on juhtpositsioonil, me peame keskenduma ühtekuuluvuspoliitika VKE-dele olukord näitab, et struktuurifondid ei jõua VKE-deni tänu takistustele, mis nende teel on, eriti mis puudutab bürokraatiat ja juurdepääsu laenudele. nagu raport rõhutab, siis VKE-d on silmitsi liiga paljude takistustega, sellepärast et äh, programmeerimissüsteem on liiga keeruline, iga faas on liiga keeruline, juurdepääs laenudele on väga oluline selleks, et tagada nende vahendite toimimine, meil on vaja VKE-dele vabastada kapital selle ning kohalikul ametivõimudel peab olema võimalus toimetada tõhusalt, et VKE-d saaksid äh, arengut luua, aitäh. aitäh, Julie Wood järgmisena um.. kõigepealt üks äh, märkus, mis puudutab VKE-sid, kes on meie majandusselgrooks me peame hõlbustama nende võimalust tegutseda ja kaubelda kogu Euroopas, eriti loovmajanduse ja meediavaldkonnas. me peame toetama VKE-sid, kooperatiive, sotsiaalseid ettevõtteid ja alternatiivseid äh, ärimudeleid, sest neil on niivõrd suur potentsiaal äh, eetiliseks ähm, äriks ning vastutusele võtta avalik äh, sektor me peame tagama, et need, kes on tõrjutud, saaksid juurdepääsu ettevõtlusvaldkonnale, eriti mis puudutab naisi ja tütarlapsi, kellel on väga suured tõkked teel ja kelle suhtes on palju eelarvamusi. meil on vaja luua sünergia ühtekuuluvuspoliitika ja innovatsioonistrateegiate vahel innovatsioon iseenesest on piiri ületav äh, kontseptsioon, seega ma tervitan paremat koordinatsiooni vahastusvahendite vahel selleks, et tagada Euroopa piirkondade kestlik areng nii linna kui ka maapiirkondades. eelmise aasta juulis külastasin ma Euroopa Teaduse Avatud Foorumit Manchesteril oma valimispiirkonnas, kus ma juhatasin ühte äh, paneeli koos oma kolleegiga. seal leidis aset see, et mõlemalt poolt on vaja muuta lähenemist. ettevõtted, teadlased, kunstnikud, kõik toetasid globaalsemat lähenemist innovatsioonile ning üheskoos soovivad oma mõju ühiskonnale eh, arendada nutika aruka spetsialiseerumise strateegiat ei tohiks ainult vaadata, kui mingisugust kõnelet katkestatakse. ja nüüd Tšaba Molnar pooleteiseks minutiks. Tšaba Molnar pooleteiseks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. ühtekuuluvuspoliitika vallas ja kõikides nendes teistes programmides on üheks suureks progra-, probleemiks korruptsioon on terve rida Euroopa Liidu liikmesriike, kus räägitakse korruptsioonist ja suurimad on probleemid minu koduriigis Ungaris. näib, et äh, viimastel aastatel pole möödunud päevagi, kui ajakirjanduses ei oleks mainitud äh, mõnda teemat, mis on seotud poliitikute, oligarhidega, tegemist on korruptsioonijuhtumitega, rahaga ümberkäimisega äh, probleemiks on aga see, et nende korruptsioonijuhtumitega ei tegelda, nende eest ei võeta kedagi vastutusele, kedagi ei karistata on liikmesriike ja Ungari on üks nendelt, kus prokuratuur näiks tegelevad korrumpeerunud poliitikute juhtumitega, aga tegelikult midagi ei tee. Need on liikmesriigid, kes on Euroopa prokuratuuri loomise vastu, sellepärast et nad kardavad, et see võib sekkuda ka nende asjadesse kui valitsus ähm, ei taha anda oma panust Euroopa avalik, Euroopa prokuratuuri loomisse korruptsioonijuhtumitega tegelemiseks, mida see siis tähendab? sisuliselt nad ütlevad, et nad ei taha, et neid korruptsioonijuhtumeid uuritakse, et kedagi nende eest vastutusele võetakse. ja siit ka meie soovitus, võib-olla mitte praegu, aga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me peaksime otsustama, et ainult need liikmesriigid saavad Euroopa Liidu toetust, kui toetavad Euroopa prokuratuuri loomist. ei saa lubada sellist olukorda, kus hea meelega võetakse raha vastu, aga korruptsioonijuhtumitega ei tegelda. aitäh, härra Molnar, nüüd läheme vaba mikrofoni juurde, väga palju sõnasoovijaid on ja üritan siis äh, anda sõna nendele kolleegidele kes ei ole veel täna sõna saanud. ja kolleeg Novakov kõigepealt. aitäh. härra president, lugupeetud volinik Balkanil sündimine ei ole alati halb asi teistsugune reaalsus äh, muudab inimesed leidlikuks, äh, vaatamata sellele, kui tõsine on probleem, millega silmitsi ollakse ja mind üllatab, et siin äh, saalis on inimesi, kes nõuavad ühtekuuluvuspoliitika kitsendamist. kolleegid, ühtekuuluvuspoliitika ei ole mingi kook, mida võib lõikuda nii, nagu soovime. see on aluseks meie riiklikele poliitikatele ja on sadu piirkondi, mis loodavad meie peale, kas saeme seda oksa, millel ise istume. Äh, küsigem nendelt inimestelt, mis juhtub siis, äh, kui seda poliitikat piiratakse. Äh, poliitikutel on pakkuda ainult tühje sõnu ja inimestel on nendest kõrini. jah, me oleme siin kuulnud kõike, aga ma loodan, et mõistuse hääl jääb peale. on väga palju selliseid küsimusi, mis tuleb esitada Äh, üks nendest on bürokraatia ja ma loodan, et mõistuse hääl jääb ka sellel korral peale, aitäh. aitäh, härra Novakov. ja nüüd proua Krapini. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik ma hindan tänast arutelu, sest mina olen veendunud, et äh, mitte miski pole Euroopas olulisem kui ühtekuuluvus. iseäranis äh, räägiksin äh, raportist, kus käsitletakse VKE-sid. loomulikult me peame neid toetama, aga äärmiselt oluline on ka see, nagu ütles proua volinik, et läbi et me peame hoolitsema selle eest, et VKE-del oleks juurdepääs ka avalikule rahastusele, niimoodi edendame innovatsiooni. kui me kõneleme ühtekuuluvusest, siis peame kõnelema ka strateegilistest investeeringutest, sest ilma nendeta pole ühtekuuluvus võimalik. niisiis, proua volinik, seetõttu palun ma teid keskpikemas perspektiivis ka selle teemaga tegeleda ja hoolitseda eh, selle eest, et eh, ka seal mingid muudatused toimuksid. ja loomulikult peame mõtlema ka eh, idufirmadele, mis loovad uusi töökohti. loomulikult peame mõtlema ka piirialadele, piiriülestele meetmetele ja tõesti vaatama kõiki neid projekte ja seetõttu ma loodangi, et äh, ühtekuuluvus äh, jääb äh, ka edaspidi meie tegevuse aluseks. ja nüüd proua Bilbao Barandika. suur tänu teile president, volinik, innovatsioon on üks valdkondi, mis näitavad selgelt, et Euroopa Liit, mis tahab olla tõhus, peab täielikult muutma oma juhtimisparadigmat piirkonnad, arenevad piirkonnad äh, ja intelligentse äh, spetsialiseerumise piirkonnad näitavad oma erilist jõudu ja naturaalset sünergiat, äh, mis nende tegevusest esile kerkib, kuid ollakse tihti protektsionistlikumad ja mitte tõhusad, nad ei aita kaasa tootva majanduse arengusse komisjon ühineb selle loogikaga, mis on juba Eskimaal võimaldanud äh, muutuda üheks tõhusamaks piir, piirkonnaks Euroopas. tööstuse oluline roll äh, SKP-s ning konkurentsist mitte mahajäämine on väga olulised. tegevu-, strateegilise tegevuse võimalus äh, ja olukorra parandamine, luues uusi töökohti, on meie poliitika esmane eesmärk. suur tänu teile! aitäh, proua Bilbao Barandika ja kolleeg Piklas järgmisena. lugupeetud äh, president, äh, ma võtan äh, sõna ajahetkel, kui Euroopa Komisjon laimab Portugali ja Portugali rahvast ja šantažeerib neid Äh, vaadakem kõiki neid riike, mis majandusprobleeme ei lahendanud, äh, riigi rahanduse probleeme, äh, nende all praegu kannatavad inimesed Portugalis. demokraatlikult valitud valitsus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tegi lõpu nendele drastilistele ja kohutavatele poliitikatele, mida Troika oli meile peale surunud nüüd aga üritab Brüssel meid veel kord šantažeerida, ähvardades kärpida struktuurifonde Äh, seega Brüssel käitub silmakirjalikult, äh, ühelt poolt toetatakse ühtekuuluvust ja räägitakse regionaalse ebavõrdsuse kõrvaldamisest, äh, nüüd aga üritab komisjon Portugali ja teisi riike karistada, kuigi neid on kõige räägemalt säästumeetmed juba taga, tabanud, seega ei ole mingit võimalustki, et majandus jälle jalad alla võtaks. aitäh ja proua Pilt aitäh, esime-, president. VKE-d on äh, majanduskasvu ja töökohtade loomise mootoriks ja kõige olulisemaks mootoriks Euroopa Liidus. kakskümmend kolm tuhat annavad nelikümmend viis protsenti töökohtadest. Prantsusmaal eh, on kaks koma kolm miljonit eh, VKE-d ja mina olin nelikümmend aastat ühe väikese ettevõtte juht ja ma pean tõdema, et üsna tihti poliitikute ettepanekud on väga kaugel sellest reaalsusest, millega ettevõtjad kokku puutuvad ärgem unustagem ära kolkapatriootlikkuse selleks, et olla tõhusad, käitume pragmaatiliselt, seda me jõuame ju ettevõtte juhtidelt, poliitikud ei tohi majandust juhtida poliitikud tahavad lihtsalt kehtestada seadusi, makse tõsta, toetusi anda ettevõtted vajavad äh, stabiilset maksusüsteemi, vähem administratiivseid tõkkeid, paremat juurdepääsu laenudele ja äh, intellektuaalset kaitset dumpingu eest, see on see, mida nad tegelikult vajavad, aitäh, aitäh, äh, proua Pilt. ja lõpetame vaba minu äh, mikrofoni vooru kolleeg Sina Tiinose sõnavõtuga. lugupeetud president VKE-de tingimuste parandamine ei ole seotud ainult rahastamisega. Nad ei saa iseenesest majanduskasvu toota, aga on ju täiesti selge, et eh, see raha, mida nad toodavad, eh, see, seda on vaja selleks, et ebaseadusliku rände vastu võidelda. meil on vaja süsteemi, et VKE-ksid saaksid areneda, et nad saaksid olla konkurentsivõimelised sellises keskkonnas, kus neil on võimalik suurettevõtetega konkureerida. me peame hoolitsema selle eest, et kõikidel on võrdsed tingimused. meil on vaja direktiivi, mida kohaldavad kõik liikmesriigid, et selline asi ka teoks saaks me liigume ringmajanduse suunas ja seetõttu peaksime hoolitsema, et kaubad ja teenused on ka osa sellest. me peame hoolitsema selle eest, et Äh, pangad äh, parema meelega VKE-dele raha laenaksid, sellest oleks ka kasu. me peame hoolitsema selle eest, et ähm, äh, oleks maksusoodustusi võimalik saada, kui ettevõtted oma tegevust alustavad. aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd selle arutelu lõpuks annan sõna veel rap-, komisjoni esindajale ja siis raportööridele ja alustame siis volinik Retust suur aitäh. suur aitäh selle väga huvitava arutelu eest. tahaksin tänada kõiki, kes selles arutelus osalesid, tahaksin teid tänada väga huvitavate mõtete eest. tahaksin tänada parlamendikomisjone, kes oma seisukohti väljendasid mis äh, öeldi VKE-de kohta ja sellel teemal võtsid sõna väga paljud kõnelejad, siis tõepoolest ühtekuuluvuspoliitika peaks soodustama VKE-de arengut, sest et VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks. üldise märkusena tahaksin öelda, et mind rõõmustas väga see, et enamik kõnelejaid Äh, rõhutasid, kuivõrd oluline on ühtekuuluvuspoliitika, vaatamata mõningatele kriitilistele märkustele, äh, äh, mis juhtisid tähelepanu puudustele, mis vajavad kõrvaldamist. jah, ühtekuuluvuspoliitika peab tõesti aitama kaasa kõigi kodanike elujärje parandamisele ja see on äärmiselt oluline kõikide liikmesriikide jaoks Äh, üheksakümmend miljonit eurot tuleb aastani kaks tuhat kakskümmend meil Euroopa Liidus sellele poliitikale eraldada na- ja ma loodan, et äh, seda raha ka hästi kasutatakse. ma arvan, et me oleme astunud olulisi samme ka selleks, et bürokraatiat vähendada. et programme oleks võimalik paremini kasutada ja ma arvan, et me peaksime äh, parlamendikomisjonidega tegema tihedamat koostööd. siin on olemas regionaalpoliitika komisjon, samuti on eelarve kontrolli komisjon, ma arvan, et need komisjonid peaksid samuti paremini koostööd tegema. ja eh, mis puudutab härra Valkarselli raportit, siis loomulikult me soovime edukat ühtekuuluvuspoliitikat meil on vaja eh, vajalikke strateegiaid, meil on vaja eh, intelligentset spetsialiseerumist ning eh, kõik kohalikud regionaalsed asutused, mis asjast huvitatud on, ülikoolide esindajad, VKE-de esindajad, peavad tegema koostööd Äh, selleks, et äh, selline arukas spetsialiseerumine saaks aset leida. meil äh, on võimalik luua võrgustikke ühendusi eh, niimoodi ära kasutada, näiteks eh, paremini energiat, samuti on võimalik niimoodi saavutada edusamme eh, inseneriteaduste vallas, toiduainete kasutamise vallas, kõikides nendes valdkondades võiksid sellised võrgustikud väga hästi toimida ma arvan, et igas piirkon-, igast piirkonnast ei saa Silicon Valley'd, aga me saame anda oma panuse mahajäänud piirkondade arengu edendamisse ning ma usun, et eh, need võimalused, eh, mis meil on, me peaksime neid paremini tundma. mis puudutab proua Mihhailova algatust, territoriaalset eh, koostööd Euroopa Liidus, siis ma tervitan siin Euroopa Parlamendi lähenemist selles küsimuses. Interreg on programm, mis tõesti on siin väga heaks näiteks Eh, heaks näiteks selle kohta, mida Euroopa suudab saavutada. kakskümmend viis protsenti Euroopa rahvast elab piiriäärsetes regioonides ning seetõttu eh, peame me edendama piiriülest koostööd. Saksamaa ja Poola vahel on eh, selles vallas väga hea koostöö aga minu arvates võiksid ka Belgia ja Prantsusmaa paremini koostööd teha. sellepärast, et nende puhul pole keel mingiks takistuseks me peame pöörama tähelepanu ka seaduste kohandamisel, igasugused tõkked tuleb kõrvaldada ja äh, jällegi eriti praegu, kus piirikontrolli tahetakse uuesti sisse seada ma arvan, et äh, poliitilised aktsioonid saaksid samuti sellesse kõigesse oma panuse anda. Äh, mis puudutab Interregi, äh, siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend meil on olemas juba Interreg viis programm ja praegu töötame läbi piiriüles, valmistame ette piiriüleste läbivaatamist ja tulevast Interreg kuut tuleksin nüüd proua Presso raporti juurde, mis käsitles Alpide strateegiat. proua Presso rõhutas seda, et Alpi piirkonna strateegia on äärmiselt oluliseks osaks eh, territoriaalses koostöös. järgmistel kuuldel eh, avaldame uue poolaasta aruande makropiirkondade strateegia kohta Äh, nii nagu raportis on ka nõutud ähm, ning äh, see on tõesti, äh, see sisaldab siis ka strateegiat tõesti Alpide piirkonna jaoks ning kuidas see koostöö Alp, tulevikus Alpide regioonis välja näeb, ma arvan, et seejuures tuleb arvestada sellega, kuidas Euroopa kodanike elutingimusi äärepoolsetes piirkondades üldisemalt parandada saab. praegusel hetkel ei eh, saa ma väga üksikasjalikke eh, vastuseid anda, sellepärast minu kõneaeg on samuti piiratud, ma pean kõnelema neljast raportist, eh, aga ma arvan, et oleks ebaõiglane, et riik, mis on saanud miljardeid eurosid, nagu härra Frontuulis, te rääkisite Kreekast, et üks selle riigi esindaja ütleb, et ühtekuuluvuspoliitika äh, on midagi, mis läheb korda, millega tegelevad omavahel ainult Euroopa Liidu institutsioonid. ma arvan, et äh, te ise peaksite Kreekas vaatama, millist kasu ühtekuuluvuspoliitika Kreekale on toonud, me rakendasime erakorralisi meetmeid erakorralises olukorras Äh, mitte ükski teine äh, riik pole ühtekuuluvuspoliitika raames nii palju raha saanud kui Kreeka. Euroopa äh, riik on lubanud üheksakümmend protsenti vahenditest erinevatele Kreeka projektidele, näiteks Salonikis oleks Äh, midagi juhtunud, koolid ei oleks saanud toimida ja kuidas oleks Kreeka käe toime tulnud, kui Euroopa Liit ei oleks abistanud. Euroopa Liit äh, tõesti aitas oluliselt kaasa Kreeka olukorra parandamisse ja seda mitmete aastate jooksul. nii äh, komisjonis kui ka siin Euroopa Parlamendis oleme me ühiselt koos Regionaalarengu Komisjoniga äh, Äh, Kreeka tuleviku nimel tegutsenud ning äh, ometigi meie tööd ebaõiglaselt kritiseeritakse. me oleme teinud palju selleks, et Kreeka inimeste elujärge parandada ja seda tahaksin äh, lõpetuseks veel kord rõhutada. see, mis Madeiras juhtus ja mis Itaalias juhtus sellel suvel tahaksin avaldada oma solidaarsust äh, nende piirkondade inimestega ning novembri keskel on võimalus äh, neil kasutada solidaarsusfondi vahendeid. üks koma kolm miljardit eurot eraldatakse Itaaliale selleks, et äh, ära hoida looduskatastroofe äh, juba kahe tuhande üheksandal aastal toimus Aquilas maavärin ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli Emilia-Romagna regioonis maavärin, nii et, et äh, meil on tõesti vaja konkreetseid programme looduskatastroofide ennetamiseks Itaalias meil on vaja mm, jah, mõningaid kohalikke programme ka lõpetada, kui see vajalik on, aga arvestades neid looduskatastroofe, mis Itaalias viimasel ajal aset on leidnud, siis see ei ole ju õigustatud. Need regioonid, Apeniini mäestik, on eh, maavärinate aldis piirkond äärepoolsete piirkondade, perifeersete piirkondade iga-aastasel kohtumisel kavatseme sellest teemast, seda teemat veel kord käsitleda, esiti seda, mis puudutab Madeira toetamist. me peame koos nende piirkondade ametiasutustega ühiselt neid otsuseid langetama, te teate äh, täpselt, äh, kuivõrd olulised on kõige äärepoolsemad piirkonnad minu jaoks ning meil on äh, võimalus Euroopa Parlamendi liikmetega äh, ka nende regioonide teemat ar arutada, tänan. aitäh, lugupeetud volinik. Te kõnelesite kolleeg Frontulisest, aga teda kahjuks siin ei ole. jah, see ei ole äh, väga äh, kena, kui kolleegid võtavad sõna ja siis lihtsalt minema kõnnivad. aga nüüd saab sõna proua Damato kaheks minutiks suur tänu. ma tahaksin esile tõsta mõningaid olulisi aspekte selle majanduskriisi ja kärpeküsimustega seoses. Äh, need on, äh, viimased on ju äh, mõjunud hävitavalt VKI-dele, neil on raske olnud laenudele ligi pääseda. peame muutma suhteid pankade ja VKI-de vahel praegu on riskiprofiil väga kõrge. peab eh, tegema kõik selleks, et VKD-le rohkem tähelepanu pöörataks. kapitaliliit endiselt eh, on tegemisel, me ei ole jõudnud esimeste tulevast, tulemusteni, meil on vaja rohkem algatusvõimet fondide kasutamisel. peame tegema kõik selleks, et äh, et eh, kõik eh, sidusrühmad eh, ja kodanikuühiskond oleks kaasatud, et nad saaks ettepanekuid esitada. meil on vaja ka eesmärgipõhisemat lähenemist, meil on vaja rakendada ka partnerluspõhimõtet paremini, et partnerlus ei oleks lihtsalt mingisugune ülevalt alla surutud pealekohustus. peame, saame parandada, kuid meil on vaja eelkõige kaitsta Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja peame toetama liik-, raskustes liikmesriike, eriti Lõuna-Euroopas, mis ei ole praegu, ole eh, saanud eh, esmaseid eh, toetuseid. me meil on vaja paindlikumaid, asjakohasemaid programme, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont näiteks on, neisse suhtutakse kui tagurlikesse kuid nad ei saa aru, et nende eh, koostamisel kasutatud loogika on hoopis teistsugune. meil on tegemist väga poliiti-, väga poliitiliselt õiglase eh, programmiga, järgmisena saab sõna härra Valkartsel siis ju, suur tänu teile, härra president, proua volinik, ma tänan teid positiivse hinnangu eest eh, meie äh, regionaalarengu komisjoni raportile äh, ning tänan ka selle eest, et eh, eh, avaldasite heade tavade eh, dokumendi ja eriti sellelt, mis puudutab intelligentset spetsialiseerumist ning samuti tänan komisjoni ka tegevuse eest, mis suunab tihedamale koostööle regionaalsete riigivõimude vahel ning erinevate pro koostööprogrammide vahel äh, piiriüleselt, mis aitaks kokku hoida vahendeid ning samuti aitaks ära hoida dubleerimist. lõpetuseks ütleksin ka, et ühtsuspoliitika ehitab maanteesid, ehitab haiglaid, hariduskeskusi, õppekeskusi, see on kõik väga vajalik, Hispaaniat aitas selline poliitika väga palju. kuid ärgem unustagem, et kõige olulisem äh, maantee, mis ühendav rahvaid äh, on teadmispõhine ning selleks on vaja rohkem innovatsiooni, tehnoloogilist arengut, teadusuuringuid, ehk siis äh, äh, tegemist on maanteega tulevikku ja arvan, et see tulevik võiks juba varsti muutuda olevikuks. suur tänu teile, härra Valk Kärtsel ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Mihhailova. suur tänu teile, president, proua volinik, aitäh teile kommentaaride eest eh, raporti, minu raporti kohta tänan kõiki kolleege, kes oma arvamusi esitasid ka ko Regionaalarengu Komisjonis. me tegime väga tõsist tööd selle raportiga ning sooviksin veel kord äh, rõhutada, et äh, tööstuspoliitika on oma võimekust tõestanud, mitte ainult äh, traditsiooniliste territoriaalpoliitikate puhul, vaid ka näiteks digitaaltehnoloogiate, energia, teadusuuringute äh, ja ka nutika spetsialiseerumise puhul ning hariduse, kultuuri, keskkonna ja, ja muude valdkondades. olen veendunud selles, et sellel on potentsiaal edasise arengu garanteerimiseks ja pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat on meie territoriaalne koostöö kõige parem võimalus Euroopa potentsiaali paremat, paremaks ärakasutamiseks erinevates piirkondades, ükskõik, kas räägime siin piiriülestest piirkondadest või muudest territooriumitest. territoriaalne koostöö, Euroopa territoriaalne koostöö on suure potentsiaaliga edasiseks arenguks ning arvan, et sellised arengud, sellised arutelud nagu meie tänane areng, arutelu aitavad seda veel edasi arendada, aitäh! suur tänu teile, proua Mihhailova ja järgmisena saab sõna kolleeg Presso suur tänu teile. suur tänu kolleegidele, kes rääkisid tänasel arutelul, suur tänu volinik Kretsule, kes äh, esitas ülevaate äh, makroregionaalsete strateegiate tuleviku kohta. Äh, suurim väljakutse sellele strateegiale on selline suur äh, Äh, keeruline piirkond, äh, et seda kuidagi ühtsena käsitleda, siin on väga palju erinevaid probleeme, mõnel pool on keskkonnaprobleemid, teisel pool äh, demograafilised probleemid ja tegemist on piirkondadega, mis on marginaalsed ka oma koduriikidesse, siin äh, ei ole veel siin on ka samas siiski piirkondi, kus äh, on palju innovatsiooni, äh, palju suur loomingulisus. me ei tohi lubada lõhestumist kodanike vahel neis piirkondades, meil on häid äh, ideid nagu näiteks kaugtöö tegemine ja jagamismajandus. meil on loomulikult ka selliseid probleeme mis äh, on väga lihtsad mujal, nagu näiteks äh, kas või taksole, äh, takso kutsumine. siin on tehtud, räägitud palju Torino, Lyoni kiirteest, see, sellest minu raportis juttu ei ole, me räägime raportis vajadusest Äh, selle järele, et äh, kõik äh, stra-, kõik strateegiliselt olulised taristud oleks omavahel ühenduses. see on tähtis, kui soovime vähendada ka maanteetransporti, eriti puudutab see veoautode transporti, oleme seda näinud näiteks Alpi tunnelite juures, kust enamus liiklust läbi läheb aitäh, ühisarutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme ja nüüd läheme päevakorra järgmise päevakorrapunkti juurde, see on äh, härra Corrao raport, mis puudutab Euroopa-Aafrika usaldusfond ja räägime arengu- ja humanitaarabist. kõigepealt saab sõna raportöör härra Corrao neljaks minutiks